president. president. guten morgen meine damen und herren! lugupeetud daamid ja härrad! tere hommikust teile härra ombudsman proua volinik! istung jätkub ning esimene päevakorrapunkt on härra Salafrakose raport Euroopa Ombudsmani tegevuse teemal aastal kaks tuhat kaksteist. tahaksin tervitada äh, ombudsmani härra Diamandurost, väga tore, et te siin olete ning äh, kõigepealt annan A, härra Silvestris, kas teil on protseduuriline küsimus? jah, president. Äh, tere tulemast äh, ja kõike head, aga olümpiakomitee kergjõustiku assotsiatsiooni Äh, poolt me tähistame äh, maailmarekordit äh, üheksateist sekundit, mis püstitati Mexico City's, see rekord püsis seitseteist aastat ja Michael Johnson oli see, kes selle rekordi purustas. tahaksin paljudele seda meelde tuletada, et tegemist on inimesega, kes oli palju aastaid ka selle rap-, parlamendi raportöör ning äh, kes äh, osales Euroopa dopinguvastase ameti asutamises, ta uskus puhtasse sporti. Äh, ma arvan, et kui ta selle rekordi püstitas, siis oli uhkuse hetkeks tema riigile, mis tollal oli väga viletsas olukorras ning ta võitis ka olümpia kuldmedali, andes noortele inimestele lõunas uut lootust. korraldatakse mitmeid spordiüritusi selleks, et mälestada tema saavutusi erinevates linnades, kus ta siis jookse võitis. niisiis, president, minu arvates on äärmiselt oluline, et me siin äh, saalis samuti äh, meenutaksime äh, seda väga olulist inimest aitäh! härra Silvestris, aitäh! nüüd jõuame esimese päevakorrapunkti juurde ja selleks on siis äh, raport ombudsmani tegevuse kohta aastal kaks tuhat neliteist ja kõigepealt saab sõna raportöör härra Salafrakos. aitäh, president, mul on väga hea meel näha, et te olete jälle meie äh, ridades tagasi. Äh, siin on täna ka Euroopa ombudsman härra Diamanduras, kes viimase kümne aasta jooksul on seda institutsiooni esindanud, institutsiooni, mis minu arvates äh, Äh, loob inimestele turvatunde, et vähemalt kuhugi nad saavad oma kaebustega pöörduda. tahaksin tänada kõiki variraportööre muudatusettepanekute eest ja töö eest, mida nad selle raporti osas on teinud. me oleme saavutanud äh, suuri edusamme võrreldes möödunud aastasega Äh, on ombudsmani saavutused olnud veelgi suuremad ja võib-olla juhiksin tähelepanu raporti mõningatele konkreetsetele aspektidele, mis need edusammud ka välja toob. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, oli äh, tema töö väga edukas, viidi läbi küll mitmeid uurimisi äh, Äh, isegi tasemel, mida kunagi varem ei tehtud, nii et, et äh, kaheksateist protsenti kasvas nende uurimiste arv võrreldes aastaga kaks tuhat üksteist. ning ka lõpetatud uurimiste arv kasvas võrreldes möödunud aastaga. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal aitas äh, ombudsman rohkem kui kahtekümmend kahte tuhandet kodanikku ning samuti said paljud inimesed nõu ja abi läbi interaktiivse veebilehekülje. tänu äh, suurepärasele infole Äh, mitmed äh, küsimused, mis jäid väljapoole ombudsmani pädevust, äh, selliste küsimustega ombudsmani poole pöördumise arv vähenes võrreldes varasemate aastatega enamik uurimisi, mis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal all, alustati, puudutasid väidetavat haldusomavoli infotaotlusi tähtaegadest kinnipidamist. ombudsman on äh, leidnud tunnustust äh, ka selle eest, et ta on esindanud puuetega inimeste huve ja see äh, leiab kajastamist Euroopa puuetega inimeste konventsioonis Äh, ombudsman tegutseb koos nelja teise organiga selleks, et kaitsta kodanikke ja nende õigusi. kolleegid, tahaksin äh, kogu südamest äh, tervitada ka uut ombudsmani proua O'Reillyt ametisse valimise puhul. ma loodan, et ka tema tegutseb sellel ametikohal väga viljakalt Äh, ta on sama pühendunud ja dünaamiline nagu härra Diamandouros ja ning loomulikult on tema selle ametikoha eesmärgiks teenida Euroopa Liitu. tahaksin härra Diamandourosele avaldada tunnustust äh, selle väga konstruktiivse töö eest, mida ta ombudsmanina on teinud ning äh, nende tulemuste eest, mida ta on saavutanud, hoolida selle eest, et Euroopa Liit oleks õiglane ja kreeklasena olen ma selle üle eriti uhke Äh, soovin talle tugevat tervist, äh, õnne isiklikus ja pereelus ning äh, edu tulevastel postidel. aitäh. aitäh raportöörile ja järgmisena saab sõna härra Diamandourus, Euroopa ombudsman aitäh, president. enne kui alustan oma sõnavõttu, eh, tahaksin eh, tervitada teid siin täiskogu saalis, härra president, näen, et te olete nüüd täie tervise juures ja soovin teile kõike head. Eh, president, lugupeetud parlamendisaadikud, minu jaoks on tegemist üsna emotsionaalse hetkega. tahaksin tänada teid võimaluse eest, et eh, saan teile esitleda oma aastaaruannet aasta kaks tuhat kaheteistkümne kohta eh, tahaksin avaldada sügavat tänu raportöörile härra Salafrakosele eh, tema põhjaliku raporti eest ombudsmani tegevuse kohta ja samuti tahaksin avaldada tänu petitsioonide komisjonile, kes on olnud inspiratsiooni ja toetuse allikaks minu kümne ametiaasta jooksul ja eriti tahaksin avaldada tänu härra Salafrakosele äh, nende isiklike äh, soovide eest, mida ta äh, väljendas, need puudutasid mind väga sügavalt. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal aitas ombudsman üle kahekümne kahe tuhande kodaniku väga paljud nendest said abi läbi interaktiivse veebilehekülje ja me ei tohi alahinnata, kuivõrd oluline on, et kodanikud saaksid juhiseid, milline organ on kõige sobivam nende eh, kaebuste lahendamiseks ja vältida seda frustratsiooni ja viivitust, mis tekib, kui inimene ei suuda ise seda õiget institutsiooni kin-, kindlaks teha kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal sain äh, üle kahe tuhande kaebuse kodanikelt, äh, organisatsioonidelt ja teistelt. me alustasime äh, kaheksateist protsenti rohkem uurimisi kui möödunud aastal, seega nelisada kuuskümmend viis uurimist üha rohkem inimesi pöördub ombudsmani poole õigetel põhjustel ja seda näitab ka asjaolu, et äh, üha vähem on neid kaebusi, mis jää, äh, millega minu poole pöördutakse ja mis jäävad minu manda-, äh, mandaadi alt välja. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli neid tuhat seitsesada kakskümmend, mis on siis viimase kümne aasta jooksul kõige väiksem näitaja Äh, ning seega ma olen äh, saavutanud äh, üsna suurt edu. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal lõpetasime kolmsada üheksakümmend uurimist ning väga paljudel juhtudel institutsioonid lahendasid selle juhtumi sõbralikult, nõustusid minu soovitustega paljudel juhtudel selgus ka, et tegelikult haldusomavoli ei ole või ei ole vaja täiendavaid uurimisi viiekümne kuuel juhul tuvastasin haldusomavoli, institutsioonid olid nõus siis üheksal juhul äh, soovituse eelnõuga ja ülejäänud äh, puhul pöördusin kriitiliste märkusega. kolmekümnendal juhul tegin täiendavaid märkusi selleks, et äh, tuleva, tuleviku olukorda parandada. lugupeetud saadikud, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal suutsime esimest korda anda vastuse ka küsimusele, kui hästi institutsioonid teevad koostööd Euroopa Ombudsmani institutsiooniga, et oma tööd parandada. kahes uurimuses, jätku-uurimuses kriitiliste märkuste kohta ja uue kaebuste raportide äh, alases uurimuses me leidsime et, et kaheksakümne kahe protsendi juhtumite puhul peavad Euroopa Liidu institutsioonid kinni ombudsmani soovitusest ja eh, tahaksin teile, president, ja ka proua ase, komisjoni asepresidendile öelda, et äh, kaheksakümmend kaheksa juht-, äh, protsenti juhtumitest puudutasid Euroopa Komisjoni inimeste aitamine on minu missiooni kõige olulisem asi. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal pärast konsultatsioone avalikkusega panime paika avaliku teenust, teenuse põhimõtted Äh, äh, panime kõik paika siis need põhimõtted, mida kodanikud meilt ootavad, nad ootavad pühendumust Euroopa Liidule ja selle kodanikele, teiseks ausust, objektiivsust, teistest lugupidamist ning läbipaistvust. Need põhimõtted arvestavad liikmesriikide parimate tavadega ning muuhulgas peaksid need aitama ka äh, ametlikel Äh, paremini rakendada tohutut hulka tegevusjuhendeid, mis nende tegevust reguleerivad. president, lugupeetud saadikud, kuna ma selle kuu lõpul lähen pensionile, tahaksin kasutada võimalust ja anda teile ka lühike ülevaade sellest, mis minu arvates on olnud äh, selle institutsiooni olulisteks saavutusteks, äh, mis mind kolm korda ametisse valis. viimase kümne ja poole aasta jooksul on minuni jõudnud üle kolmekümne tuhande kaebuse ning äh, olen äh, äh, alustanud kolm tuhat viissada haldusomavoli uurimist Euroopa Liidu institutsioonide vastu. samas on Euroopa Liidu administratsioon muutunud läbipaistvamaks, kodanikele avatumaks ning rohkem suunatud inimeste teenimisele. ma arvan, et ombudsmani töö on siia, sellele kaasa aidanud Äh, meil on välja kujunenud uus halduskultuur, me oleme saavutanud käegakatsutavaid tulemusi paljudes valdkondades, eriti mis puudutab läbipaistvust, eetilisi küsimusi nagu huvide konflikte ning kodanike õigused. Lissaboni lepingu jõustumisest saadik kahe tuhande üheksandal aastal ning äh, sellest ajast, kui põhiõiguste harta sai juriidiliselt siduvaks, on ombudsman väga aktiivselt tegelenud kodanike õiguste valdkonnas, äh, näiteks kodanikealgatustega seoses äh, olen pidanud äh, dialoogi äh, tsiviil, kodanikeühiskonnaga ning loomulikult olen osalenud avalikes konsultatsioonides, olen mitmel moel osalenud ka otsuste langetamisel ja kujundamisel Euroopa tasandil ning olen tugevdanud koostööd Euroopa ombudsmanide võrgustikuga. oluliseks osaks minu töös on Äh, Euroopa Liidu laienemise arvessevõtmine, äh, ombudsmani statuudi väljatöötamine, äh, andsin nõu Türgile, kuidas ombudsmani institutsiooni luua, olen teinud koostööd Euroopa Investeerimispanga ja andmekaitse inspektoriga, olen tugevdanud Euroopa ombudsmanide võrgustikku ning andnud parlamendile infot ja soovitusi mitmes valdkonnas. kodanike teenimine nõuab äh, tohutut pühendumust ombudsmani poolt ja samuti parlamendi ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide poolt. ombudsman peab olema aktiivne, äh, tal peab olema kujutlusvõimet ja ta peab äh, suutma muuta inimeste mõttelaadi, institutsioonide mõttelaadi. eelkõige aga peab ombudsman olema intellektuaalselt pühendunud, ta peab olema hea administraator, eh, ta peab eh, kinni pidama kõige kõrgematest eetilistest normidest. Eh, see on vajalik alus, millele rajada seda moraalset ning poliitilist kapitali, mis on vajalik selleks, et ombudsman saaks täita oma täiendavaid ülesandeid ja neid lootusi, mis temale pannakse Äh, me oleme oluliseks vastukaaluks siis täidesaatvale võimule. meil on moraalne õigus äh, süvendada äh, õiguskorda ning tugevdada demokraatiat Euroopa Liidus. on äärmiselt oluline tunnistada, et ilma hea koostööta ei oleks olnud võimalik progress, ma pean silmas koostööd Euroopa institutsioonide juhtidega meil on toimunud institutsioonide vahel regulaarne struktureeritud dialoog ning mina olen sügavalt veendunud, et ombudsman ei peaks olema eh, keda, keegi, keda lihtsalt, keegi, keda peetakse lihtsalt teiste süüdistajaks. minu eesmärk on olnud aktiivselt äh, olla just inimeste teenistuses, äh, aidata kodanikel oma õigusi kaitsta. mis puudutab nüüd komisjoni, siis tahaksin siinkohal rõhutada, et äh, mitmed volinikud on mind minu tegevuses toetanud, samuti on meil väga hea koostöö raamid, raamistik Euroopa Investeerimispank, pangaga ning Euroopa Liidu ametid on ülekaalukalt äh, minuga ka täiel määral koostööd teinud just nimelt äh, kodanike teenimise kultuuri edendamisel. ja kuna proua Reding on siin, siis tahaksin äh, rõhutada, kuivõrd oluline on ombudsmanile olnud tema toetus. lõpetuseks Äh, tahaksin tunnustada parlamendi keskset rolli, eriti petitsioonide komisjoni oma. Äh, parlament on ombudsmani alati toetanud, hoolitsenud selle eest, et äh, ombudsmanil on eelarvelised vahendid selleks, et ta saaks tõhusat tööd teha ning on toetanud ombudsmani ka poliitiliselt selleks, et ombudsman oma töös edu saavutaks. tegemist on olnud koostööga, mis minu arvates on andnud väga häid tulemusi kodanike jaoks. ja lõpetuseks tuleviku väljakutsetes. parlament oma äh, on valinud proua O'Reilly minu järeltulijaks, tema on endine Iiri ombudsman ja on seega hästi valmis teda ootavaks tööks. ta on Iirimaal ametis olnud kümme aastat ning on silma paistnud nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel areenil ta on osalenud Iirimaa ombudsmani institutsiooni pädevuste laiendamisel, ta on rahvusvahelisel areenil olnud samuti väga oluline, on andnud oma panuse nii Iiri kui Briti ombudsmanide assotsiatsiooni arengusse ning Euroopa ombudsmanide võrgustiku arengusse. ning lõpetuseks, tegemist on esimese naissoost ombudsmaniga ning äh, seetõttu äh, toob ta ilmselt sellele ametikohale ka sellise emotsionaalse intelligentsuse. nii et, et ta on väga hästi valmis äh, nendeks ülesanneteks, mis teda ees ootavad ning üks välja, väljakutse, mis teda ees ootab, on majanduslik olukord, millega kodanikud silmitsi seisavad ja see olukord ei leevene niipea samuti peab ta kohanema tehnoloogiliste muutustega, majandusliku keskkonna ja rahandusprobleemidega, äh, rahvastiku vananemisega ja paljude teiste probleemidega, näiteks rändega. Need väljakutsed on jätnud äh, jälje ka Euroopa ja kodanike vahelistele suhetele, äh, kodanike lootused Euroopa Liidu suhtes on tingitud kahest asjast, probleemidest, millega nad silmitsi seisavad ning vahenditest, mis neil on, et oma soovid teatavaks teha. väljakutse, mis seisab ombudsmani ees, on arvestada kodanike muutuvate vajadustega ja samas olla teadlik nende piir-, nendest piirangutest, mis institutsioonide ees seisavad. soovin oma järeltulijale edu ja tänan teid kõiki tähelepanu eest, toetuse eest viimase kümne aasta jooksul ja selle eest, et olete andnud mulle kolm korda võimaluse ombudsmani ametisse valitud saada, aitäh! aitäh, härra Dimanduros! järgmine kõneleja komisjoni nimel äh, on volinik Reding. aitäh, härra president väga tore teid taas siin näha. tahtsin eriti tänada härra Salafrakost ja petitsioonide komiteed selle hea raporti eest, äh, mis puudutab ombudsmani tegevust aastal kaks tuhat kaksteist. see on oluline raport, see näitab meile, kuidas kontrollijate kontrollija näeb seda, kuidas see kodanike keskne töö eh, paika pandud on? ja see töö on paika saanud tänu sellele, kuidas teie, härra Diamanduros, kogu selle aja olete juhtinud, kõigepealt üles ehitanud seda institutsiooni ja siis juhtinud seda. see nõudis kannatlikkust, professionaalsust ja tarkust. Teil olid kõik need kolm koos olemas ja ma arvan, et parlament oli väga tark, et ta andis äh, teile selle vastutuse kolm korda äh, seda institutsiooni juhtida. härra Salavrakose raport vaatleb ka tagasi ja toob välja selle, mida on viimaste aastate jooksul saavutatud siia kuuluvad ka pidevad äh, pingutused äh, süvendada dialoogi kodanikega ja suure heameelega ütlen ma, et kodanikud teavad ikka paremini, mille eest vastutab ombudsman, mis on tema töö. nii et see institutsioon on muutumas kodanike jaoks reaalseks osaks elust. et see tähendab, et te olete suutnud seda saavutada ja see on tõsine, tõsine saavutus dialoogi süvendamisega äh, ja süvendada seda dialoogi mitte ainult kodanike, vaid ka institutsioonidega, ühiskonnaga, teil on õnnestunud tugevdada ka kodaniku, kodanike õigust osaleda demokraatlikus elus. ning need sammud, millega Euroopa otsuse tegemine on läbipaistvam ja vastutustundlikum, seda on väga-väga vaja olnud, me näeme seda äh, aastal kaks tuhat kolmteist, mis on Euroopa kodanike aasta kui väga kodanikud tunnevad puudust sellest teadmist, eh, sellest teadmisest, kuidas institutsioonid töötavad, mida institutsioonid nende heaks teevad ja mind täiesti šokeeris eh, viimane Europarameetri uuring, mis ütles, et vaid üks kolmandik kodanikest arvab, et nende hääl midagi tähendab, et seda kuidagi arvestatakse. järelikult on veel väga palju tööd teha et kodanikud lõpuks saavad aru, et jah, need institutsioonid on nende teenistuses. ja teie, härra Diamanduros, olete olnud väga tähtis, väga oluline selleks, et tekiks see administratiivne kultuur, millega ollakse, äh, mille puhul leitakse, et tuleb teenida kodanikke. suur aitäh teile selle eest! aitäh teile Äh, väljapaistva äh, töö eest viimase kümne aasta jooksul ja suur aitäh, et te panite oma kõnes ka lauale need asjad, mis teie arvates on väljakutseteks järgmiste aastate jooksul. asjad, mida me peame koos püüdma ära lahendada. võin parlamendile öelda, et komisjoni ja Diamanturose vahel on alati olnud avatud, lojaalne ja viljakas koostöö, äh, mida iseloomustab vastastikune lugupidamine, nii et härra Diamanduros, veel kord suur tänu, sest teie olite see, kes oli selle, sellise koostöö loomise keskmeks. ma soovin teile head ja nagu ma tean, ka väga aktiivset pensioniaega ja loodetavasti on meil võimalus teie poole ikkagi pöörduda ja küsida teilt äh, küsimusi, kui meil neid tekib, et te saaksite meid aidata selle tarkusega, mis te olete kogunud viimase kümne aasta jooksul selle teema suhtes. nüüd mu daamid ja härrad, äh, tänase päeva debati faktide juurde. raport toob välja millised on olulised äh, Euroopa Liidu institutsioonide sammud selleks, et muutuda läbipaistvamaks. tegelikult läbipaistvusega seotud kaebused on vähenenud kolmekümne kuue protsendi võrra. kaks tuhat kaheksa oli neid ja aastal kaks tuhat kaksteist oli neid kakskümmend kaheksa protsenti. see nä-, äh, näitab väga suurt progressi, see on väga julgustav trend. enamik Äh, uurimisi, mis avati komisjoniga seoses, siis muidugi see on muidugi normaalne, sellepärast et komisjon on ju Euroopa Liidu täidesaatev osa, tema on see, kes teeb enamikke otsuseid ja need mõjutavad otsuse öö, äh, otseselt ja kaugeleulatuvalt ka kodanikke, samas ma ka tean, et uurimiste hulk on vähenenud aastal kaks tuhat kaksteist viie protsendi võrra. mis näitab, et hea küll, komisjon on see, kelle suhtes esitatakse rohkem äh, küsimusi, aga see number pisitasa väheneb. võib-olla sellepärast, et komisjon võtab arvesse neid üleskutseid, mida esitab Euroopa Parlament, äh, kehtestada ühiseid siduvaid äh, reegleid administratiivse protseduuri suhtes vastavalt artiklile kakssada, kakssada üheksakümmend kaheksa Euroopa lepingus olemasolevad, olevat haldusõigust äh, vaadatakse detailselt üle, hinnatakse seda kõikide institutsioonide poolt, hinnatakse erinevaid lähenemisi äh, liikmesmaades ning eesmärgiks on tuua kokku kõik asjakohane informatsioon selle kohta, millised on kodanike administratiivsed õigused ühel veebileheküljel nagu ombudsman äh, rõhutas, inimesed peavad teadma, kuhu pöörduda ja neil on vaja teada, et nad saavad vastuse. see on oluline meie kõigi institutsioonide jaoks. komisjon võtab arvesse ka kõik Euroopa ombudsmani äh, kommentaarid, mis puudutab Viini lennujaama laiendamist ning kommentaare, mis toodi välja parlamendi omaalgatuslikus raportis seda siin asjasse selgust tuua. komisjon tegi ettepaneku muuta direktiivi kaks tuhat üksteist üheksakümmend kaks selleks, et hinnata teatud ähm, era- ja riigiõiguslikke projekte, mis puudutab ähm, äh, äh erinevate õiguste kaitset, seda on hinnanud nii komisjon kui parlament ma usun, et kaasseadusandjad võivad äh, need läbirääkimised viia lõpule niipea kui võimalik, see tähendab, et tulevikus me suudame vältida seda, et teie järeltulija ei pea meile mm, täiendavaid märkusi esitama. mul on väga hea meel, et Salavrakose raport toob välja selle, et peaaegu kaheksateistkümne aasta jooksul on ombudsman esitanud ainult kaheksateist eriraportit see on selge tõestus selle kohta, et probleem lahendatakse ära enne, kui ähm, äh, ombudsman peab selle eriraporti koostama. nii et mul on väga hea meel näidata, et äh, näidata, et lah- äh,, esitatud on ainult kaheksateist eriraportit, mis tähendab, et probleem on ära lahendatud enne, kui need äh, suure kella külge pannakse ja see on väga-väga hea. aga nendes asjades selgust, äh, selguse toomine ja kõigi eelseisvate teemade suhtes selguse toomise, toomises äh, loodab komisjoni lojaalset ja konstruktiivset koostööd ka järgmise ombudsman, ombudsmaniga, proua Emily Riley'ga, keda ma väga õnnitlen uue ametikoha puhul ja kellega ootan peatset kohtumist. ja viimane sõna petitsioonide komitee kohta. tema töö on ülioluline ja sellel kodanike aastal, äh, olles vaadanud äh, dialoogi kodanikega, paljud inimesed on teadlikud sellest, et petitsioonide komitee on olemas ja ma arvan, et on väga-väga oluline, et inimesed on teadlikud sellest, sest parlament esindab kodanikke ehk siis esimene mõte, kui miski asi valesti läheb, oleks siis kodanikel pöörduda nende poole, kes neid esindavad. ja mul on väga hea meel kuulda, et koostöö petitsioonide komitee ja ombudsmani vahel, vahel töötab nii hästi. nii peavadki asjad olema. sellepärast, seda sellepärast, et petitsioonide komitees on targad inim-, inimesed ja meil on olnud väga hea ja tark ombudsman, keda ma väga tahaksin tänada kümne kodanike teenistuses oldud aasta eest. suur tänu, proua volinik. ja järgmised kõnelejad. meil meid on väga palju ja loomulikult te peate kõik etteantud ajast väga hästi kinni, järgmine kõneleja, kaks minutit EPP, proua Kolas-, Kolarska-Bobinska. E, panie przewodniczący. suur aitäh. EPP nimel tahaksin ma väljendada oma tänu härra Diamandurosele kõige selle töö eest, mis ta on teinud viimase kümne aasta jooksul. petitsioonide komisjon valmistas ette raporti see ei ole, ei olnud vastuoluline, me olime kõik nõus sellega, et te olete olnud väga hea Euroopa ombudsman. sest ühest küljest muutsite Euroopa haldamised läbipaistvamaks, äh, objektiivsemaks, kuid teisest küljest tõite sisse ka innovatsiooni, tahtsite parandada reageerimist kodanike kaebusele, kaebustele, see ei ole alati võimalik. et administratsioon tegeleks sisu ja samas ka innovatsiooniga. Teil on see õnnestunud. Teie tööd vaadates vabaühenduste, Poola vabaühenduste aktiivse liikmena, hiljem Euroopa Parlamendi liikmena, te olete tõesti väga hea ombudsman, väga hea näide, eh, eeskuju teistele teiseks eduks, mis te saavutasite, oli kiirreageerimissüsteem, mis puudutab kodanike kaebusi ning päring äh,, järelepärimiste kiire käivitamine. Te pakkusite ka informatsiooni, mis on kodanikele vajalik. see on kodanikele kõige raskem, kui nad ei saa aru oma õigustest, seadusest ja sellest, kuidas kõik asjad Euroopa institutsioonides toimivad käivitasite terve hulga omaalgatuslikke äh, järelpärimisi, nii nagu volinik seda mainis. Te kaitsete kodanike huvisid, nagu näiteks Viini lennujaama juhtumi puhul. EPP parlamendiliikmed, kes kuuluvad petitsioonide komisjoni, hindavad neid reegleid, äh, käitumisreegleid ja oleme seda öö, äh, oma raportis ka ära toonud. Need on need viis põhimõtet. usaldusväärsus, neutraalsus, läbipaistvus. Pole aega kõiki teie saavutusi ette lugeda. tahaksin teid tänada kõikide nende aastate eest ja olen veendunud, et proua O'Reilly on samuti väga hea ombudsman ning ta jätkab neid traditsioone, mis, äh, millega alustati teie ametisoleku ajal, aitäh!

tervitada presidenti, kes on tagasi meie sekka pöördunud ja tahaksin tänada ka ombudsmani meie fraktsiooni ees, äh, nimel. Te olete mänginud väga-väga olulist rolli, liikudes edasi äärmiselt suure läbipaistvusega, suure äh, ja teenimise vaimus, jättes kõrvale parteipoliitika ja ligi ähm, ja lugupidamine inimeste suhtes, siis äh, ombudsmanina te olite äärmiselt professionaalne. rohkem kui kakskümmend tuhat inimest on pääsenud ombudsmani ähm, äh, juurde nii kaebustega kui ka äh, infotaotlustega. oli ka juhtumeid, kus kuritarvitati andmeid, mis iganes, kõik need teemad on olnud olulised. ombudsman on töötanud selle nimel, et seadustest peetakse, nii seaduse tähest kui tema mõttest kin-, peetakse kinni. ja ma arvan, et nagu te ütlesite, ombudsman on saavutanud äh, sellise väljapaistvuse, mis on täiesti õigustatud. temas Äh, tema on otse, otse, tema, äh, tal on otsene seos kodanikega ja teie olete selle seose loonud. Äh, väga heaks näiteks on siin puuetega inimesed Euroopa Liit on läinud kaugemale, kui ÜRO äh, puuetega äh, inimeste õiguste konventsioon seda nõuab. see tõestab, et me teeme midagi vajalikku ja me eeldame, et järgmine ombudsman jätkab sellega ning valitsused seisavad selle eest, et kodanikel on parem ligipääs kõigele ja loodetavasti selline mõtte, mõtteviis jätkub. suur aitäh. ja järgmine kõneleja. proua Wertmann. suur aitäh, härra Diamandoris aastaaruanne on meie ees, me oleme sellega väga-väga tuttavad ja see näitab, kui tasakaalustatud äh,, tasakaalustatult te olete töötanud paar punkti, läbipaistvus. hoolimata nendest äh, pingutustest, mida Euroopa Liidus on tehtud selleks, et läbipaistvust luua, paljude kodanike arvates see siiski nii ei ole. me peame täiega pingutama, et kõik kodanikud saavad vajaliku informatsiooni. mainiksin siin ka koostööd. organid ja institutsioone äh, palutakse töötama äh, paremini koos ombudsmaniga, nii et parandataks institutsionaal- äh,, institutsioonide vahelist dialoogi, et me suudame parandada Euroopa Liidu äh, imidžit. raport keskendub äh, just nimelt Viini lennujaama laiendamise juhtumile, see näitab, et kui kõik osapooled töötavad koos, jõuame lahenduseni, mis on kõigile vastuvõetav. tänan raportööri selle äh, eest, ta mainib puuetega naisi mis puudutab inimeste nõudeid, need inimesed, kellel on erivajadusi, seda tuleb palju rohkem arvesse võtta. me räägime siin küll puuetega inimesest, aga ka lastest. ja meenutaksin, et Euroopa, et ÜRO nõudeid siin tuleb kinni ped-, eh, nõuetest tuleb kinni pidada, suur tänu teile, suur tänu teile töö eh, panustamise ja ko eh, koostöö eest, aitäh! suur aitäh! härra Rüübik soovib esitada sinise kaardi küsimuse, kas te nõustute sellega? palun! aitäh! proua Wertmann rääkis läbipaistvusest, mis on äh, meie kõigi jaoks oluline. ja ma usun, et ombudsman on äh, lati päris kõrgele seadnud. kas te usute, et äh, lobiregister peaks olema veelgi läbipaistvamalt korraldatud just nimelt vabaühenduste rahastamise küsimustes? nii et me teaksime täpselt, millised on äh, erinevate vabaühenduste huvid. härra Rubik, ma jagan teie seisukohta muidugi, ma usun, et läbipaistvuse koha pealt oleks võimalik rohkem teha. ma olen veendunud, et äh, proua Raili kindlasti ka seda teeb ning et ta saab ka äh, petitsioonide komisjoni toele lootma jääda. suur aitäh, proua Auken, kaks minutit roheliste nimel. suur aitäh, kolm asja. esmalt, äh, suur aitäh härra Salavrako selle tõesti suurepärase töö eest äh, ka härra Demanduro selle suurepärase töö eest, mis ta on ära teinud ning tänu sellele on äh, ombudsmanist, äh, ombudsmani ametikohast olnud vägagi mõjus äh, ja tugev institutsioon, tegemist on ühe vahendiga, mida kodanikud saavad kasutada, nii et tõesti suur aitäh! meil on õnnestunud selle traditsiooniga jätkata hoolimata raskustest ning meil on tõepoolest väga hea uus ombudsman ning tema saab ka eelnevale tööle toetuda ning kodanikud on ka sellest äh, teenusest kasu saanud. ma tahaksin rääkida samuti heast äh, haldustavast. proua Redingu sõnavõtus, sõnavõtu kohta tahaksin ütelda, et on väga oluline, et me saaksime just teenuse äh, pakkumisele rõhku panna, nii et äh, kogu tegevuse keskmes oleksid kodanikud, mitte ametnikud, see on kõige paremaks viisiks, kuidas võidelda korruptsiooni vastu, see on kõige parem kaart, mis meil Euroopa Liidus üldse käes on. kodanikud, kodanikke peab hästi kohtlema ning äh, ma ei saa päris hästi aru, miks seda kõike oli niivõrd keerukas saavutada. ja lõpetuseks, kõik kandidaadid äh, ombudsmani kohale ütlesid, et härra Demontuurus tegeles ka Äh, farmaatsiatööstusega ja mis siis juhtus? kohus aga äh, toetas äh, pigem tööstust ning blokeeris kõike ligi kaheks aastaks. tegemist on skandaaliga, meil on olemas ju ombudsman, petitsioonide komisjon, meil on harta aga mis on saanud kodanikest, kodaniku tervise eest muretsemisest. igastahes, härra Demanturos, suur aitäh tehtud töö eest ning äh, ma omalt poolt tahaksin ütelda, et meil on veel pikk tee käia, aitäh. Äh, suur aitäh. nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks härra Tšuntis QNGL-i nimel. suur aitäh, QE nimel tahaksin ütelda, et meie toetame härra Salavrakose raportit. seda raportit toetasid kõik petitsioonide komisjonis ja seda seetõttu, et äh, siin antakse väga hea ülevaade ombudsmani tegevusest. oma fraktsiooni nimel ma tahaksin avaldada tänu härra Diamandurusele, kes kümne aasta jooksul on väga head tööd teinud, kõik on seda ka ütelnud. ta töötas äh, oludes, mis äh, ei olnud alati väga lihtsad ja teised institutsioonid alati kaasa ei aidanud. siin pean silmas eelkõige võib-olla komisjoni. aga ma tahaksin teha ka paar märkust ombudsmani tegevuse kohta, see muidugi äh, sellega seoses ka uue ombudsmani tööle, uus ombudsman, äh, tal on vaja, et ta saaks oma, selleks, et oma rolli täita, on tal vaja seda, et ta saaks loota kõikide institutsioonide toele. parlament omalt poolt toetab äh, ombudsmani, aga ka teised institutsioonid peavad seda tegema. ja lisaks sellele ja võttes arvesse, kuivõrd keeruline on olukord äh, majanduslikult, eriti just lõunapoolsemates riikides, on ilmselge, et võib oodata päris palju raskusi. oluline on, et Euroopa kodanikud, kes ebaõiglusega silmitsi seisavad, äh, saaksid ikkagi kasutada Euroopa Ombudsmani teenuseid suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Paška. Eh, lugupeetud volinik, eh, ombudsman Euroopa Ombudsmani iga-aastase tegevuse raport eh, aasta kaks tuhat kaksteist kohta võtab kokku siis eelmise aasta tegevuse viimase kümne aasta tegevuse mõneti ning siit me näeme, et kümne aasta jooksul, mil härra Dimaturus ametis oli, on ta ära teinud tõesti suurepärase tööd, on äh, suutnud üles ehitada väga hästi toimiva, tõhusa äh, ombudsmani äh, ametikoha ja statistiliselt, kui me vaatame, mis on toimunud, siis me näeme, et Euroopa kodanikel on olnud äh, tänu ombudsmani tööle saada parem ülevaade sellest, kuidas äh, võim on jagatud institutsioonide vahel. kodanike jaoks on siin tegemist olulise aspektiga, äh, mis võimaldab paremini näha, kuidas kogu ühiskonda juhitakse. seeläbi on ka mm, sunnitud institutsioone häid tavasid paremini järgima uurimisi on läbi viidud Euroopa Liidu äh, kohta, parlamendi äh, tegevuse kohta samuti, nii et äh, oluline on, et ombudsman tagaks ka head suhted erinevate institutsioonide vahel, kokkuvõtteks tahaksin tänada ombudsmani tõesti suurepärase töö eest ombudsmanina ning tahaksin tänada ka raportööri raporti koostamisel. aitäh!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 ombudsmani amet, mida juhtis härra Demanduros, äh, on tõesti toime tulnud suurepärase tööga, ma tahaksin teda tänada ka oma fraktsiooni nimel. aga alati on võimalik veelgi paremini tegutseda ja rohkem ära teha. nii on see ikka igas valdkonnas põhimõtteliselt äh, ombudsman teeb ju ainult soovitusi, see on üheks piiranguks selle ameti tegevuses, aga ombudsman võib eh, minna ka natukene kaugemale. tal on selleks moraalne professionaalne õigus. ja selline õigus eh, peab Euroopa ombudsmanile ka jääma ja muuhulgas me peaksime ta ka tihedamini siia kutsuma, mitte ainult selleks, et rääkida oma tegevusest, vaid ka selleks, et näiteks, kus parlament on eksinud. sellel aastal on esitatud kakskümmend neli kaebust parlamendi vastu ombudsmanile ja väga vähesed teavad tegelikult, mis on neist kaebustest saanud ja mi-, kuidas on vastatud neile. ma usun, et me oleme oma vahendeid hästi ära kasutanud. üheksa miljoni euro ka oleme me toime tulnud. ühe kaebuse peale läheb ligikaudu kolmteist äh, tuhat eurot. Äh, Tšehhi Vabariigis kümme tuhat äh, krooni, sellest piisab, et ühe uurimisega äh, Eh, toime tulla. ma tean küll, et ombudsmani tegevus tähendab seda, et eh, tuleb mitmekesisust kinni pidada ja nii edasi, aga ikkagi ombudsman peaks tõhususele rohkem eh, rõhku panema. ja võib-olla võiks vaadata ka seda, mida teevad liikmesriikide ombudsmanid. järgmine kord, kui me räägime ombudsmani raportist, siis me sooviksin, et me peatuksime ka finantsküsimustel. aga see puudutab juba teie järeltulijate palju, suur tänu teile veel kord! suur aitäh ja nüüd läheme edasi järgmiste kõnelejatega. ja sõna saab kõigepealt härra Jaar kaheks minutiks, palun. lugupeetud president, tervitan teid jälle taas meie seas. härra Demoduros, kui me vaatame seda, mis viimaste aastate jooksul on toimunud, siis äh, me saame ainult tõdeda, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on meie ombudsman tõesti väga äh, head tööd teinud. nelikümmend seitse kaebust ähm, kokku me näeme, et kaks tuhat kaksteist on teie tulemuslikkus kahekümne protsendi võrra tõusnud võrreldes aastaga kaks tuhat üksteist, muuhulgas mainiti asja ka Viini lennuvälja laiendamise raportit. see on tõesti väga heaks näiteks koostööst, mida saab teha erinevate asutuste vahel seega me võime ütelda, et tegemist on igati positiivsete arengutega. lisaks sellele me näeme, et ombudsman on oma töös ka uuendusi sisse viinud, näiteks äh, avaliku teenistuse äh, osas ning ka käitumisjuhendite äh, osas. tahaksin tänada teid selle eest, mis te olete teinud kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, kuid lisaks sellele ka kõigele, tahaksin tänada teid kõige selle eest, mis te olete kümne aasta tein-, jooksul teinud. Te olete, lõite võrgustiku, mis toimib hästi, te olete suutnud luua rohkem läbipaistvust ning tõepoolest, te jätate endast maha püsiva jälje ombudsmani ametit äh, võib veelgi parandada, muidugi võib äh, parandada koostööd, ma ei tea, äh, ombudsmani ja teiste institutsioonide vahel, aga ma usun, et see, kõige selle alusel, mis te olete teinud, on meil tõesti lootust veel kaugemale liikuda, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd härra Postinaru, kaks minutit! bine v ați întors printre noi! suur aitäh ja tere tulemast tagasi meie sekka, lugupeetud president. Euroopa Komisjoni asepresident, head kolleegid, lugupeetud ombudsman, härra Diamanduros. päris erakordne on see, et kõikide fraktsioonide esindajad parlamendis võtavad sõna äh, ja ülistavad äh, kedagi, seekord siis äh, ombudsmani. parlamendipoolne tänu teile, härra Demonturus, pärast kümmet aastat äh, on märkimisväärne. suur aitäh selle eest, et te olete olnud alati valmis edendama head haldustava ning läbipaistvust Euroopa Liidus. ma tahaksin väljendada oma tänu teile selle eest, kuivõrd väärikalt te olete viimase kümne aasta jooksul toiminud. üheks edukaks juhtumiks kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on, nagu öeldud, rahvusvahelise lennuvälja juhtum Viinis. me nägime väga head koostööd siin ning selle tulemusena oli võimalus Euroopa Komisjonis ja petitsioonide komisjonil välja töötada lahendusi tuleviku jaoks see raport pakub meile võimalust muuta äh, direktiivi äh, keskkonnamõjude kohta nii, et äh, taolisi asju mitte kunagi tulevikus enam ei juhtuks. ma saan siinkohal ainult tervitada Zanooni raportit, mis oktoobri esimesele täiskogule hääletusele tuleb, kus muuhulgas äh, leiab kajastamist samuti petitsioonide komisjoni tegevus. viiskümmend kaks koma seitse protsenti uurimustest kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, äh, mille avas äh, ombudsman, oli suunatud Euroopa Komisjoni vastu. ma kutsun üles komisjoni tähelepanu pöörama sellele, et sellel tasandil on võimalik paremat haldustava kohaldada. Need standardid, mis teie paika panite, on need, mille põhjal hakkab tööle ka uus ombudsman. proua O'Reilly tegevus eh, loodetavasti vastab ka teie poolt eh, eh, paika pandud standarditele, suur aitäh teile ja mm, palju edu! suur aitäh ja ma paluksin, et te peaksite ka oma kõneajast kinni ja ma olen kindel, et äh, meie kolleeg Jäätemägi kindlasti peab oma kõne eest kinni, aitäh. lugupeetud. paigallanne. mul on väga hea meel teid siin näha, lugupeetud härra ombudsman Mandoros. kõigepealt tahan teid tänada selle töö eest, mis te olete teinud. see on väärikas ja see töö pole alati olnud kerge avatuse eest seismine Euroopa Liidus, hea haldustava edendamine. Te olete selle kallal äh, töötanud, aga vastuseis on ka suur. samas te olete saavutanud palju ja suur tänu selle eest kuid viimaste aastate kriisid on paljastanud selle, et Euroopa Liidu avatuses ja heas haldustavas on puudeid, äh, puudusi, seda tööd tuleb jätkata, pankade ja liikmesmaade probleeme on varjatud ja see on kriisi vaid halvendanud. nüüd on meil vaja äh, remonti, et asju paremaks teha äh, nii halduses kui muudes tegevustes, nii et taoline asi enam ei korduks. Euroopa Liidu ja liikmesmaade avatust tuleb suurendada kõikidel tasanditel avatus suurendab usaldusväärsust ja samas öö, tähendab see, et kõikide probleemidega saab õigel ajal tegeleda, mida siiamaani pole suudetud. Euroopa Liit vajab seadust hea haldustava kohta ja oleks olnud hea, kui komisjon oleks andnud teile uue Äh, mandaadi, oleks seda teinud ka Lissaboni lepingu kohaselt. suur aitäh teile äh, selle töö eest ja tervist edaspidisteks aastateks, aitäh! aitäh, proua Jäätenmägi! nüüd võib-olla mul on härra Helmer kahe silma vahele jäänud, aga ma teda igatahes saalis ei näe praegu. seega jõuame järgmise kõnelejani proua Matsooni, palun. aitäh, president. ka mina äh, tahaksin teid tervitada tagasi parlamendis. Äh, ombudsmani iga-aastane aruanne, nagu teistelt kolleegidelt juba kuulsime, on Äh, lõpphinnang äh, härra Diamanturose tegevusele, sellepärast et härra Diamanturos on äh, otsustanud ameti enne ametiaja lõppu maha panna. niisiis minu arvates ähm, jõuab sellega lõpule siis aastakümme väga positiivseid saavutusi, mis puudutab ombudsmani Äh, ameti tõhusust, kodanikele osutatud toetust. see kõik peegeldab härra Diamanturose pühendumust, kellel oli pikaajaline nägemus ning kes äh, aastate jooksul on äh, pühendunud siis sellele, et edendada ning luua paremat sidet Euroopa institutsioonide, ombudsmani ja kodanike vahel petitsioonide komisjoni esinaisena tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on suhe nende kahe institutsiooni vahel ja kuivõrd see suhe on paranenud, kuivõrd produktiivsemaks see on muutunud mm väga tore on, et ombudsman on suutnud inimesi toetada ning ühiselt ombudsmaniga oleme loonud sideme kodanike ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel. Äh, oleme kaitsnud Euroopa kodanike õigusi Euroopa Liit on praegu kriisiküüsis ning seetõttu on selline koostöö eriti oluline ning mul on väga hea meel, et härra Diamandouros on loonud sellise väga eduka ja positiivse koostöö, aitäh! aitäh! järgmisena äh, pooleteiseks minutiks äh, proua Keringer de Ödenberg. aitäh! väga kurb oli kuulda, et äh, teie, härra Diamandoros, ei ole enam Euroopa ombudsman, sellepärast et viimase aastakümne jooksul olete te teinud meiega äh, petitsioonide komisjonis väga head tööd ja te olete teinud väga palju menetluste läbipaistvuse suurendamiseks ja kodanike informeerimiseks Äh, viimasel aastal äh, olete te kokku puutunud ligemale kahe tuhande viiesaja juhtumiga, mis puudutasid haldusomavoli, haldusomavoli. Te olete inimesi aidanud rohkem kui kahekümne kahe tuhandel juhul ja äh, uurimuste arv on samuti kahekümne kolme protsendi võrra kasvanud võrreldes kahe tuhande üheteistkümnenda aastaga ning äh, infotaotluste arv on vähenenud, see tähendab, et see interaktiivne veebisüsteem, lehekülg, mille ombudsman on loonud, äh, teenib oma eesmärki. ning samuti selliste kaebuste hulk, mis tegelikult ombudsmani pädevusse ei kuulunud, on kõige madalam viimase kümne aasta jooksul raport näitab, et juurdepääs Euroopa Liidu institutsiooni dokumentidele ning teatud menetluste läbipaistvus ei ole siiski veel piisav kakskümmend kaks protsenti lõpetatud uurimistest olid just nimelt sellega seotud. juhtumite arv on kasvanud ning samuti on uurimiste aeg läinud pikemaks igatahes tahaksin teid lõpetuseks tänada viimase kümne aasta saavutuste eest, tänan, et olete töötanud hea haldustava nimel ning soovin edu uuele ombudsmanile ning ma loodan, et meil õnnestub Euroopa Liidu ombudsmani ametit veelgi parandada, aitäh! aitäh, järgmisena üheks minutiks proua Haakin, palun aitäh, president, mul on väga hea meel tervitada ka teid jällegi presidendi toonil. mul on väga hea meel ka selle üle, et ma saan tänada ombudsmani härra Diamandurust tehtud töö eest. Teie olete tegelenud haldusomavoliga avatud, struktureeritud, tõhusal, läbipaistval ja tasakaalustatud moel. ombudsmani ametikoht on minu arvates olnud väga heades kätes Äh, te olete sisse viinud sellised tavad, mis kodanikes usaldust loovad ja olete ületanud selle lõhe, millest meie palju räägime, lõhest kodanike ja Euroopa äh, institutsioonide vahel. mul on väga hea meel, et üks teie oluline prioriteet on äh, dialoog sidusrühmadega EU. Euroopa inimeste osalus Euroopa asjades ei tohi ainult piirduda valimistega, inimesed tahavad aktiivsemalt osaleda ja oma õigusi ka kasutada aga kodanike teel on liiga palju takistusi, nii et nad kaotavad äh, lootuse ähm, ning väga oluline on äh, teie roll selle, äh, sellele vastukaaluks olemisele. soovin uuele ombudsmanile edu sellel ametikohal, tegemist on tõelise väljakutsega, aga nagu teie, härra Diamandouros, olete näidanud, et valmisolek kodanikke teenida on väga hea alus, millele tugineda, aitäh! aitäh! ja järgmisena kaheks minutiks härra Kelly, palun. nagu härra Postinaru juba ütles, on tõesti haruldane, et siin kojas valitseb üksmeel mingis küsimuses eriti kui on tegu Euroopa Liidu institutsiooniga, nii et, et täna on tõesti erakorraline päev Äh, see on tunnistuseks heale tööle, mida ombudsman härra Diamandouros viimase kümne aasta jooksul on teinud. nagu volinik Reding ütles, äh, ta on olnud väga professionaalne, samuti on ta olnud kannatlik ja arukas. ma olen temaga äh, kaks korda ka ametiväliselt kohtunud ja ma tean, et te olete selleks ametikohaks suurepäraselt sobinud, sobiv ning te lähenete oma kohustustele tõesti vääriliselt, nii et, et suur aitäh ja kõike edu äh, äh, pensionieaks ja soovin oma kaasmaalasele Emily O'Reillyle ka edu äh, uuel ametikohal. Äh, ma arvan, et äh, teie saavutused, härra Diamanduros, on olnud väga hea. kuuskümmend kuus protsenti lahendatud juhtumitest on äh, Äh, tõesti muljetavatav äh, selle kõrval, mis juhtub liikmesriikides, kus igasugused bürokraatlikud takistused tõesti kodanikke lihtsalt frustreerivad. Te olete aidanud kahtekümmet kahte tuhandet äh, inimest, tegeldes siis nende kaebustega või andnud neile infot ja nagu proua Harkin ütles, sellega on tõesti õnnestunud demokraatia defitsiidist jagu saada. ombudsman Äh, on palunud, et äh, ka kodanikud, kes ei ole rahul sellega, kuidas äh, institutsioonid nende kaebusele reguleerisid, uue kaebuse esitada, see on minu arvates ka väga oluline. Te olete rääkinud neile, selgitanud neile inimestele, kellel on probleemid Euroopa Liiduga probleeme, kuidas neid lahendada, nii et suur aitäh teile ja rahulikku pensionipõlve, aitäh, härra Keli ja tahaksin tänada teid selle eest, härra Kelly, et te pidasite sõne, kõneajast kinni. ja järgmisena äh, pooleteiseks minutiks härra Cashman, palun. aitäh, president. härra Diamandouros, äh, mul tõesti ei ole sõnu, äh, kuulates neid äh, komplimente, võib teile jääda mulje, et olete iseenda matustel, aga tõesti, te olete need komplimendid ära teeninud, te olete teinud suurt tööd, vastuseis on olnud tugev, te olete toetanud parlamenti, kui parlament on nõudnud juurdepääsu dokumentidele ja on väga kahetsusväärne, et väga paljud kaebused puudutavad endiselt juurdepääsu dokumentidele. Teie oma töös olete aga hoolitsenud selle eest, et kõik institutsioonid on aruandekohustuslikumad kodanike ees, kui nad olid varem Äh, äh, näiteks see, mida te tegite puuetega inimeste konventsiooni osas, on lihtsalt uskumatu. Äh, te olete ja seda me kindlasti ei unusta. samuti tahaksin öelda, et Emily O'Reilly, kellest saab järgmine ombudsman, on suurepärane meeldetuletus, et see ametikoht ei tohi olla ainult poliitiliselt neutraalne, vaid seda tuleb sellisena ka näha. Te olete kümme aastat teinud suurepärast tööd ja mul on väga hea meel öelda, et petitsioonide komisjonis me jätkame teie suunda väga palju on probleeme, mida me ei ole veel lahendanud, aga härra Diamanduros, ma tean, et olete väga aktiivne inimene ja te jääte aktiivseks ja kirglikuks ka edasi ning üks parimaid asju, mida me saame öelda, te võtsite ameti üle Jakob Södermanilt ja teie pärand äh, tagab selle, et ombudsmani töö äh, siis, kui proua Aureli, proua Aureli on ametis, jätkub, aitäh! aitäh! ja järgmisena üheks minutiks härra Kasak. aitäh, äh, president, volinik, härra Diamanduros, ka mina tahaksin teid tänada kõigi nende jõupingutuse eest, mida te olete teinud selleks, et tagada läbipaistvus ja hea haldustava Euroopa Liidus ähm, ning äh, Te olete arendanud Euroopa Ombudsmani ametikohta eh, ka väga paljudes Euroopa Liidu kandidaatriikides. Eh, kuuskümmend seitse protsenti kaebustest esitatakse interneti vahendusel ja see näitab, kui oluline on teie poolt loodud veebilehekülg väga paljud kaebused on aga endiselt seotud läbipaistvuse ja avatusega ning need kaebused teevad muret, need näitavad, et kodanikud ei usalda Euroopa Liidu institutsioone ja seetõttu ma kutsun äh, proua äh, O'Reillyt, kes teile jär-, äh, teie ametikoha üle võtab äh,, jätkama tööd äh, läbipaistvuse pärast, aitäh ja soovin teile edu. ja nüüd saab sõna härra Pekker, palun. lugupeetud president ombudsman, kolleegid. meie ees on raport eelmise aasta töö kohta, avaldame teile selle eest tänu, aga tahaksime avaldada teile tänu ka kogu selle töö eest, mida te olete teinud viimase kümne aasta jooksul. Te olete olnud väga profes-, professionaalne, olete olnud partner ekspeditsioonide komisjonile näiteks mis puudutab eh, eriraporteid Viini lennujaama osas. Te olete aidanud menetlusi optimeerida ning olete muutnud äh, administratsiooni äh, kodanike suhtes õiglasemaks ja avatumaks. ning äh, Äh, mis puudutab näiteks keskkonnamõju hinnanguid, äh, siis äh, sinna Viini lennujaama puhul teie andsite oma panuse jällegi. mina olen teiega tutvunud läbi oma töö ning ma mõistan, et meil astub ametisse peatselt uus ombudsman, kes on samuti väga pädev ja professionaalne ning ma äh, leian, et tõesti te mainisite väga paljusid olulisi asi, tõhus kom-, kommuni-, äh, kommunikatsioon, töö, online vahendite kasutamine, see kõik tagab selle, et kodanikud äh, saavad jälgida, kuidas nende juhtumi uurimine äh, kulgeb online ja ma loodan, et selline koostöö petitsioonide komisjoni vahel jätkub ka tulevikus, nagu oli meie komisjoni ja härra Diamantouros vahel ning ma loodan, et et meie töö on tõesti tõhus, et sellest on kasu Euroopa kodanikele. isiklikust vaatevinklist sooviksin aga teile tugevat tervist ning äh, kõike head, aitäh! ja järgmisena üheks minutiks härra Ertug, palun. aitäh, aitäh, president mul on väga hea meel teid täna siin sellel toolil näha ning soovin teile, härra Diamanduros, kõike paremat ning tahaksin teid tänada selle kümne aasta eest, mil te olete teeninud Euroopa Liitu. kakskümmend kaks protsenti Euroopa kodanikest kellelt küsiti, leiavad, et ombudsmani roll on kaitsta nende õigusi ja neid teavitada oma õigustest ja see on oluline, aga veelgi rohkem oleks vaja. rohkem kodanikke peaks teadma ombudsmani olemasolust. meil on praegu juba üle eh, viiesaja miljoni inimese Euroopa Liidus ning kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Eh, esitati pisut üle kahe tuhande viiesaja kaebuse ja seda on liiga vähe. Eh, mitte, et me sooviksime rohkem kaebusi, aga see näitab, et kodanikud eh, tõepoolest ei ole piisavalt hästi informeeritud ning kakskümmend kaks protsenti kodanikest, kes leiavad, et Euroopa Liidu administratsioon ei ole läbipaistev, näitavad, et meil on veel vaja väga palju ära teha, aga suur aitäh teile tehtud töö eest, härra Diamandoros ja järgmisena saab sõna härra Iturgais Angulo. aitäh, president, selleaastane raport ombudsmani tegevuse kohta, tegevuse kohta aastal kaks tuhat kaksteist on eriline, sellepärast et me juba ette teadsime, et ta lahkub ametist oktoobrikuus ning tahaksin teid tänada selle eest, mida te oma kümne ametiaasta jooksul olete teinud. Te olete edendanud häid haldustavasid Euroopa Liidus ning Te olete alati olnud valmis tegema koostööd petitsioonide komisjoniga. Äh, tahaksin tänada ka härra Salafrakost selle raporti eest, tegemist on suurepärase raportiga selles raportis mainitakse väga paljud positiivsed, mis äh, ombudsman kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul on korda saatnud. viiskümmend kuus protsenti kaebustest esitati läbi interaktiivse veebilehekülje, see näitab, et äh, selle kaasajastamine on oma eesmärki teeninud. samuti on sellest olnud kasu siis äh, kaebuste filtreerimisel Äh, üsna rohkem inimesi on tänu ombudsmanile oma õigustest teadlikuks saanud ja hoolitsenud selle eest, et nad neid õigusi ka kasutada saavad. Äh, samuti on äh, ombudsman hoolitsenud selle eest, et häid haldustavasid järgitakse igapäevaelus Äh, ombudsman on tõesti suutnud tagada selle, et näiteks ka äh, puuetega inimeste konventsioon on, on äh, midagi, millega Euroopa Liit nüüd liitus. raportist on näha ka, et sidemete parandamine Euroopa kodanikega ning tihedam koostöö Euroopa ombudsmanide võrguga on midagi, mis on paranenud ja peab ka edaspidi paranema paremad äh, suhted Euroopa institutsioonide äh, äh, administratsiooniga on samuti väga oluline, raport on tõesti väga hea, tänu nii raportöörile kui ka ombudsmanile, suur aitäh. ja nüüd saab sõna härra Mirski, palun. aitäh, president. lugesin väga põhjalikult seda raportit teie töö kohta, härra ombudsman ning härra Diamandouros, ma tahaksin teid tänada aga ma võin öelda, et on üks töö, mis teil ei ole veel päriselt lõpuni viidud. kahe tuhande neljandal aastal, üheteistkümnendal märtsil võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni eh, viis null üks üks, eh, mis on seotud kolmesaja viiekümne inimesega Lätis, kes on ilma jäänud kodanikuõigustest Te olete äh, saanud väga palju kaebusi äh, selle kohta ning äh, teid on sellest seaduse rikkumisest teavitatud. tegemist on probleemiga, mis ei ole endiselt lahendatud. kas te ei leia, et see on ebaõiglane? mulle tundub, et Pandora laegas on avatud ja mitte keegi pole üritanud seda laegast uuesti kinni panna, aitäh! aitäh ja nüüd kaheks minutiks härra Papa-Nikolau. aitäh, president, mul on väga hea meel näha teid jälle siin presidendi toonil, mul on tõesti väga hea meel ja soovin teile tugevat tervist. daamid ja härrad iseäranis nendes riikides, kus majanduskriisi tõttu on kõige tõsisemad probleemid, Äh, oleme me praegu tunnistajaks ka kodanike usalduse kriisile, kodanikud ei usalda Euroopa Liitu, on Euroopa Liidu suhtes skeptilised. see aasta, mis on Euroopa kodanike aasta, ning selle eest peame tänama komisjoni asepresidenti proua Redingut. on aasta, mil me kõik räägime Euroopa kodanikest, sellest, kuidas me saame tugevdada ja äh, parandada kodanike sidemeid Euroopa Liiduga. ombudsman on selles protsessis mänginud väga olulist rolli. raportöör härra Salafrakos on koostanud suurepärase raporti, mis äh, käsitleb aastat kaks tuhat kaksteist, aga annab tegelikult hinnangu ka kogu kümne aasta pikkusele perioodile ning kogu selle perioodi jooksul on Euroopa institutsioonid tugevnenud härra Diamanturose kohta on kõik öelnud, et ta on teinud suurepärast tööd. me peame toetama ombudsmani institutsiooni ka eelseisvatel aastatel ja proua O'Reillyt, kes on äh, härra Diamanturose järeltulijaks me peame hoolitsema selle eest, et me suudaksime kodanikud Euroopale lähemale tuua. see, mida me siiamaani oleme saavutanud, äh, vajab kindlustamist ja edasiarendamist see otseühendus, mis meil on kodanikega läbi interaktiivse veebilehekülje, on väga oluline. niisiis soovin teile tugevat tervist, härra Diamanturas. Te olete olnud äh, suurepäraseks ombudsmaniks viimase kümne aasta jooksul ja te olete olnud auks oma kodumaale Kreekale, aitäh! aitäh! nüüd on kõik registreeritud kõnelejad sõna saanud, lähme vaba mikrofoni juurde ning esimesena härra Valesa, üks minut. aitäh, president, mu daamid ja härrad. kui lubate, siis tahaksin omapoolsed tänusõnad öelda meie ombudsmanile. aitäh viimase kümne aasta eest ma arvan, et Euroopa Ombudsmani ametikoht on väga eriline, väga delikaatne ametikoht. kui tahaksime teie tööd kokku võtta, siis peaksime ütlema, et see on olnud väga konstruktiivne. ma arvan, et ombudsman on ühenduslüli meie ja kodanike vahel äh, ta on inimene, kes hoolit- eh,, lahendab probleeme, kuid samal ajal seisab Euroopa institutsioonide läbipaistvuse eest. seda koos eh, meie kodanike abistamisega, kes peavad leidma tee administratiivprotseduuride rägastikus. see on kõik väga-väga oluline. suur aitäh teile ja kõike head tulevikuks! suur aitäh, lugupeetud kolleeg! järgmine kõneleja üks äh, minutiks, äh, proua äh, Smolkova. aitäh mulle sõna andmast. tahaksin väljendada omapoolset tunnustust ombudsmani töö eest, kes on suunud, suurendanud Euroopa Liidu läbipaistvust ja õiglust. ombudsmani töö pole üldse lihtne, peame ütlema, et Euroopa institutsioonid ei muuda üldse lihtsaks ombudsmani tööd kõik toimub nii, nagu varasematel aastatelgi, paljud kaebused, uurimised, mida ombudsman äh, käivitanud on, on jäänud lõpetamata. ning kaebused äh, parlamendi äh, suhtes on kahekordistunud. Mis puudutab eetilisi norme, kodanike õigustest kinnipidamist, siis see peab olema prioriteet, arvestades eriti seda, et üsna pea tulemas valimised ning palume oma kodanikele üles näidata nende toetust ja usaldust. tahaksin väljendada omapoolset toetust Euroopa käitumiskoodeksi avaldamise suhtes, mis loodetavasti suurendab institutsioonide õi- äh,, ausust ja läbipaistvust, aitäh! suur aitäh! sellega lõpeb vaba mikrofoni protseduur ja ilma pikema viivituseta tuleme tagasi komisjoni juurde, proua Reding. härra president, nüüd olen ma selles kojas olnud juba kakskümmend kolm aastat, kümme aastat MEP-ina, neliteist aastat volinikuna. ja lubage mul öelda, et on asju, mida ma pole iialgi varem näinud, et kõikidelt äh, igalt poolt on valmisolek aplodeerida sellele tööle, mis ombudsman on teinud, see on täiesti rabav, sama rabav kui see töö, mis teie olete teinud. sellele pole mul midagi muud eh, lisada, kui vastata ühele küsimusele, mis esitati mulle. küsimus? loomulikult komisjonil on alati võimalik oma administratiivtööd paremini teha. Äh, seetõttu oleme tänulikud ombudsmani märkuste eest, me kuulame teda ja viime tema märkustest nii palju ellu kui vähegi võimalik. me teeme täpselt sama kui teised, võtame asjakohaselt arvesse neid ettepanekuid, oleme väga koostöövalmis ja püüdes Äh, sama käitumist jätkata järgmise ombudsmaniga. mis puudutab nüüd hea administratiivtöö äh, reegleid, siis komisjon on käivitanud olemasoleva Euroopa õiguse analüüsi, mis puudutab seda valdkond, et vaadata, kas kõik äh, valdkonnad on, käivad selle alla, kõik need valdkonnad, mis puudutavad head haldustava ning selle analüüsi tulemusena otsustab komisjon, kas on tegelikult vaja täiendavat määrust, mille aluseks oleks artikkel kaks üheksa kaheksa, kui see vajadus on, siis me seda ka teeme, aga teeme seda ainult siis, kui reaalne vajadus olemas on. ja kui analüüsi tulemusena tuleb välja, et siiamaani pole kõik need eh, nõuded täidetud, nii et komisjonil on positiivne lähenemine selle töö tegemise suhtes ja see töö praegu käib. selleks, et olla täiesti läbipaistev, tahaksin aga selgitada sellele kojale, et taoline määrus ei ole kasutatav selleks, et luua reegleid, mis põhinevad äh, asutusle- või põhilepingu teistel artiklitel kaks üheksa kaheksa puudutab ligipääsu dokumentidele, personalitööd, finantseeskirju, nii et siin me räägime ainult head, heast haldustavast. kõik teised probleemid tuleb lahendada kuida-, mingisugusel teisel moel ja ma näen ombudsmani kehakeelest, et ta on selle lähenemisega täiesti nõus. aga ülejäänu suhtes ma usun, et ombudsmani tugev töö on hea kõikide institutsioonide jaoks. suur aitäh veel kord, et te olite tugev ombudsman. herzlichen Dank, Frau Kommissarin. suur aitäh, volinik. lubage mul korraks oma rollist välja astuda, et äh, liituda kiitusega härra Diamandorole tema ombudsmani rollis. me oleme kuulnud seda kiitust erinevatest sektoritest. me kuulsime, kui hästi te olete seda üliolulist rolli täitnud. ja ma pean ütlema ka suur aitäh teile, mul on väga hea meel kõigi nende isiklike kommentaaride eest, mis te mulle ole, minuni olete toonud aga see ei ole see, millest me räägime täna. me räägime täna väljapaistvast ombudsmanist, kes on tõesti olnud Euroopa kodanike teenistuses ja teinud seda väga hea, hästi. ja veel kord teile sõna, härra Diamandoras. aitäh, härra president, lubage mul öelda veel kord, et ma jagan täielikult kõiki neid tänuavaldusi, mida jagavad teie kolleegid, see on äh, osa see, meie tegevusest. ja ma olen tõesti hea äh,, mul on tõesti hea meel näha, et te olete tagasi pöördunud. kõigepealt paari sõnaga sisust ja siis lõput-, lõpetada sellega, mis te ütlesite ombudsmani ja tema institutsiooni kohta. mis puudutab kommentaaride sisu siis ütlen vaid paar asja. kõigepealt ma olen väga-väga tänulik proua Redingile, et ta informeeris seda koda sellest, et komisjon vaatab väga hoolikalt võimalust tegelikult ka edasi liikuda selles suunas, et võtta vastu dokument, millest saab lõpuks Euroopa Liidu administratiivreformi seadus, mis põhineb artiklil kakssada üheksakümmend kaheksa, see on, kakssada üheksakümmend kaheksa, see on väga-väga hea uudis. ma jätan oma järeltulijale võimaluse teiega sellel, selles valdkonnas koostööd teha. minu jaoks on oluline, proua Reding, anda kodanikele suuremat selgust vältida selliseid äh, kattumisi ja segadusi, mis tuleneb äh, sellest, kui meil on mitmed struktuurid, mitmed instrumendid, kui me püüame valitseda ja püüda, püüame reguleerida head administratiivset käitumist. ja komisjon on teinud väga-väga suurt tööd, et seda kõike lihtsustada, sest nagu te oma kogemusest teate, lihtsus ei tähenda banaalsust, see tähendab selgust. ja kui meil õnnestub kodanikke aidata, siis mul on, mul, ma väga-väga loodan, et te saate selles suunas liikuda. ma väga-väga loodan ja tervitan teie kommentaare, mis puudutab seda, et me liigume edasi äh, kui me räägime keskkonnakaitsest, võttes arvesse äh, neid äh, edusamme, mis meil on saavutatud Viini lennujaama juhtumi puhul, ma väga tänan teid ja loodan, et komisjon töötab minu järeltulijaga äh, käsikäes, viies edasi olulisi seadusandlikke akte, mis selgelt tugevdavad ühenduse võimet näidata kodanikele ja tõestada, et nad teevad seda, mida teha on vaja selleks, et kodanikke paremini aidata. tahaksin öelda ka, härra Mirski, tunnistan, härra Mirski et peale üheksat aastat ei ole mul peas äh, sõna-sõnalt see, mis öeldi aastal kaks tuhat neli. ütlen aga teile, et mul, ma ei mäleta, et minu äh, amet oleks saanud äh, kaebuse sellest teemast riiklikul tasemel Lätist. ma arvan, et see kaebus esitati Läti võimudele ja see ei jõudnud minuni, aga loomulikult minu kabinet on teie käsutuses, kui te tahate sellega edasi tegeleda, me saame seda uurida, nii äh, et minu äh, töötajad ja proua Raili saavad äh, seda uurida põhjalikumalt ja anda teile anda asjakohase vastuse küll kümme aastat peale selle sündmuse toimumist. ja lõpuks, härra Matsiooni, tänan teid tänu sel-, tänu teile selle toetuse eest, tänu äh, selle toetuse eest, mida tema komisjon on mulle andnud nende aastate jooksul ja ma olen väga tänulik nii isiklikult kui ka institutsioonina. härra president. ei saagi olla muud kui täiesti alandlik ja väga liigutatud kõige selle kiituse ja toetuse eest mida on praegu näidatud ombudsmani institutsiooni eh, suhtes üles, ma olen väga-väga tänulik ja mind teeb alandlikuks eh, see, eh, mind teeb see alandlikuks. ma valin tõlgendada ja omaks võtta kõike seda kiitust. ja tõlgendan seda, et te toetate ombudsmani institutsiooni ja see tähendab, et ombudsmanil peab olema veel rohkem kohustusi ja vastutust, liikudes tulevikku, püüdes aidata kodanikke, püüdes aidata institutsioone parandada oma kultuuri. ja see on see sõnum, mida ma lubasin äh, ja luban praegugi anda edasi proua O'Reillyle, nii et ta teab, kui väga usaldavad need institutsioonid ombudsmani ja millised on need tohutud ootused Äh, mis äh, temagi suhtes juba olemas on. üks kui teine mainis, et ombudsman on väga eriline institutsioon. ma tahaksin seda rõhutada, viidates lühidalt millelegi, mida Euroopa ombudsman, ombudsman on suutnud äh, teha Euroopa institutsioonide suhtes. möödunud nädalal olin Türgis mul oli võimalik kohtuda vabariigi äh, peaministri, presidendi ja kõrgemate ametnikega. Äh, kui, äh, kui ja osalesin Türgi ombudsmani institutsiooni käivitamisega, mida on üritatud luua kolmkümmend aastat ja millega ma olen ise tegelenud viisteist aastat ja mul oli võimalik öelda presidendile ja peaministrile, et ombudsman on väga eriline institutsioon ja erilisus tuleb sellest, et tal on äh, kohustus rääkida võimulolijale tõtt. Öelda peaministrile ja presidendile, et ombudsmani institutsiooni eripära ongi see, et ta ütleb neile asju, mis neile väga tihti ei pruugi meeldida. kuid sellest hoolimata see on osa dialoogist, mis on äh, demokraatia lahutamatu osa. kriitika ja dialoog ja tänu se-, sellele, selle eest ma olen teile väga-väga tänulik. minu viimane märkus puudutab natukene ebakindlat öö, äh, valdkonda. ma olen korduvalt konsulteerinud öö, äh, lingvistide ja öö, võimudega Skandinaavia riikides, kes ütlevad mulle ikka ja jälge, et Rootsis, Islandis ombudsman on termin, mis on sooneutraalne, seetõttu järgmine äh, Rootsi ähm, ülemombudsman viitab endale kui ombudsmanile, ehk siis ta on küll naisterahvas. ma ei saa ähm, öelda, ette kirjutada ei parlamendile ega proua Uralile, mida nemad tegema peavad. ma lihtsalt lisan selle detaili siia diskussiooni ja jätan proua Uralile otsustada, milline on viisakas vorm tema poole pöördumiseks. loodetavasti me ei äh, ei jät-, järgi oma Atlandi-üleste kolleegide ehm, eeskuju, kes ombudsmanist on teinud verbi eh, ombudist, eh, mis iganes, ehk siis suur aitäh teie toetuse eest, tänu, tänase kiituse eest ja palun eh, tulge, proua O'Reilly, seisu, selja taha, toetage teda selleks, et me saaksime toetada kodanikke, aitäh! herzlichen Dank, härra ombudsman. suur aitäh, härra ombudsman. järgmine raportöör Salafrakos saab kaks minutit. ja ütlen siin arvestades seda, kui oluline ja lugupidamist vääriv on see punkt päevakorras, olen ma suhteliselt leebe olnud ajakasutuse suhtes, aga kahjuks hiljem pean ikkagi haamrit viibutama nii, nagu vaja on, kahjuks. aitäh, härra president. tänahommikune debatt lubab mul kokku võtta, teha väga kergesti. Euroopa Parlament minu arvates on austanud ombudsmani ning tunnustanud täielikult seda, mida ta teinud on. ombudsmani institutsioon ei ole juriidiline institutsioon, see on administratiivne. ja seega on asjad palju keerulisemad, sest põhimõtteliselt kõik otsused, mida ombudsman vastu võtab, nad ei ole siduvad. Neid tuleb alles ellu viia, nad ei ole kellelegi kohustuslikud või nad ei rakendu autos automaatselt ja ombudsmani otsused loovad sellise kogu, mida respekteeritakse tänu ombudsmani isiksusele ja sellepärast ongi viimased kümme aastat olnud nii edukad. selle institutsiooni kasutajad, kodanikud, nõuavad, et äh, eksisteeriksime heades sotsiaalmajanduslikes tingimustes ja väärikat eksistentsi ei saa olla olemas, kui meil ei ole õiglust. ja seetõttu peame neid abistama ka õigluse alusel. ma usun, et äh, võib välja vabandada halbu haldustavasid ja kui mingi asi ei tööta, see kriis on paljudele andnud selleks ka võimaluse kõikidel tasanditel, mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas ja see on asi, mille suhtes peame olema ettevaatlikud. õigus, Euroopa kodanike õiguse nõuded on muutunud aina intensiivsemaks ja laiaulatuslikemaks, sest praegu rikutakse juba fundamentaalseid inimõigusi. ja nagu volinik ütles, see on väga-väga tähtis. tahaksin tänada ja kokkuvõttes Äh, tänada äh, ombudsmani kõigi äh, poliitiliste fraktsioonide nimel, aitäh! suur aitäh! sellega lõpeb käesoleva päevakorrapunkti arutelu ning hääletus toimub keskpäeval. niisiis, järgmine päevakorrapunkt